on teie käsutuses, ma tahaksin teada, et kas teil on märkusi selle kohta, seega meie äh, eilse koosoleku protokoll on vastu võetud. järgmine äh, punkt meie tänases päevakorras on, puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet ja eelarvemenetluste ning lepituskomitee tegevust. mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, eelmisel teisipäeval südaööl Äh, vastavalt artiklile kolmsada neliteist äh, lõppes tähtaeg lepituseks, nõukogu ja parlamendi delegatsioonid ei suutnud kokkuleppele jõuda äh, ühisteksti ühegi variandi osas ja eelarvemenetlus kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks seega on praegusel hetkel läbi kukkunud ja nii, nagu äh, leping ette näeb, siis äh, sellisel juhul peab komisjon välja tulema uue äh, eelarveprojektiga ja komisjon on juba teatanud, et selle nädala reedel ehk siis kahekümne kolmandal novembril tuleb komisjon välja uue ettepanekuga ja lootuses siis, et nõukogu ja parlament suudavad kokku leppida kompromissi osas. kompromissi osas, mis võimaldaks eelarvel äh, normaalselt jõustuda esimesest jaanuarist järgmisel aastal ma tahaksin täpsustada, et Euroopa Parlament on täiesti teadlik oma vastutusest seoses eelarvemenetlusega ja täpselt samamoodi nagu komisjon soovib ka parlament kokkulepet, me oleme täiesti teadlikud sellest tõsiasjast, et juhul, kui kokkulepet ei sünni, siis hakatakse äh, järgmisel eelarveperioodil toimima kaheteistkümne eraldi etapina no see ei ole sugugi mitte ideaalne variant ja, aga parlament ei saa nõustuda iga hinna eest ükskõik millise kokkuleppega. tegemist on eelarve osas pöördelise punktiga. kahe viimase eelarveperioodi eh, jooksul oleme me saanud lubadusi liikmesriikidelt, me oleme uskunud neid lubadusi, me oleme uskunud seda, mis nõukogu maksete osas on meile öelnud ja mis läks ka kaugemale komisjoni ettepanekust ja seetõttu me nõustusime nende ettepanekutega. me tegime seda sellepärast, et eelarve olukord oli keeruline ja arvesse võttes ka väga rasket eelarve olukorda väga mitmetes liikmesriikides. aga täiesti selge oli väga mitmete institutsioonide jaoks, et sellise maksete tasemega Euroopa Liit ei suuda olukorrast väljapääsu leida ja see on ka põhjus, mispärast parlament ja nõukogu eelmisel aastal tulid välja läbirääkimiste lõpus piduliku avaldusega, milles öeldakse, et kõik maksed, mida ei suudeta katta vastuvõetava eelarvega, seda siis kaetakse kiirelt ja ilma eriliste probleemideta äh, täiendavast eelarvest, paranduseelarvest ja parlament ja nõukogu ütlesid selles pidulikus avalduses, et nende sooviks on, et seda tehtakse kiiresti ja ilma aruteludeta. ma loeksin nüüd teile ette siit sellest äh, äh, avaldusest. Ongoing fiscal consolidation efforts võttes arvesse jõupingutusi liikmesriikides, nõukogu ning Euroopa Parlament leppisid kokku selles, et tuleb vähendada kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks maksete kohustusi nagu ette nähtud eh, komisjoni ettepanekus. Eh, lisa eh, palutakse praegusesse ettepanekusse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvesse ning äh, siiani äh, välja pakatud lisa äh, maksete signeeritus ei ole piisav. me kiidame heaks muudetud eelarve võimalikult kiiresti selleks, et vältida igasugust, igasuguseid puudujääke maksete signeeritud puhul mu daamid ja härrad, see ei ole avaldus, mille tegid äh, parlamendisaadikud, vaid see on Euroopa Liidu liikmesriikide avaldus. ja praeguseks hetkeks, kuhu me nüüd oleme jõudnud, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks komisjonil on veel arveid maks, maksta, mis tulevad Sotsiaalfondist, Erasmusest, Ühtekuuluvusfondist äh,, arveid, mi-, mille, mis tuleb ära maksta ja nende summaks on üheksa miljardit eurot. ja täiendavate eh, maksete vajadus kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks kolmekümne esimese novembri seisuga, see mitte ei tugine hinnangutel, vaid see tuleneb õiguslikest kohustustest, mida komisjon peab järgima ja austama. ja selleks, et oleks võimalik tõsiselt läbi rääkida kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas, on vaja, et rahuldaval moel lõpetatakse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve. ja kui me nüüd kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kaksteist ei tea, palju meil veel arveid on maksta, siis ei saa me ka tõsiselt otsustada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ja äh, vajaduste üle. seega liikmesriigid ei äh, suutnud omapoolseid lubadusi anda enne lepitusperioodi lõppu ja vastamaks siis sellele avaldusele või dekra-, deklaratsioonile, äh, mis nad tegid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses ja leidmaks lahendust üheksale miljardile ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et meil on veel üheksa miljardit, mis meil on vaja maksta, siis ei saa ma piirduda sellega, et ma pakun välja kaks või kolm miljardit maksimummäärda, määraks. aga see oli see, see ettepanek, mis liikmesriigid eelmiseks teisipäevaks olid teinud, nad tegid pakkum-, pakkumise, et kahe või kolme miljardi ulatuses, aga parlament ei saa nõustuda sellise ettepanekuga, see tähendab seda, et me võtaksime vastu eelarve defi-, defitsiidis, puudujäägis oleva eelarve ja äh, parlament ei saa nõustuda sellise, äh, sellise ettepanekuga ja me ei, ei kavatse sama probleemi ja sama taktikat, nagu liikmesriigid siiani on kasutanud, kasutada nüüd Euroopa Liidu tasandil. ja kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eh, saab meil olema veel väga palju arveid, mida me peame maksma, siis nende arvetega eh, seonduvad ju ka veel intressid, mida me peame maksma ja seega tekitame me endale tõesti lahendamatuid probleeme. tegemist ei ole normaalse eelarvemenetlusega ja see financial management ei ole, ei ole tõsine, niimoodi ei saa käituda me peame suhtuma sellesse tõsiselt ja täiesti selge on see, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve vahendid peavad olema piisavad selleks, et äh, vastata meie äh, maksekohustustele. ja näiteks see, mis on jäänud nüüd kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, äh, selle aasta oktoobri ja novembri maksetest, see raha peab olema olemas eelarves ja Euroopa Parlamendil on oma prioriteedid, see on majanduskasv, konkurents ja tööhõive ja parlamendil on kavatsus võidelda nende prioriteetide eest. ja sellest seisukohast komisjoni eh, komisjoni ettepanek, mis puudutab kulukohustusi ja eelarverida üks A, siis me peame seda veel vaatama Eh, mu daamid ja härrad, me, me kavatseme suhtuda sellesse tõesti tõsiselt, leidmaks kiiret äh,, kiire lahenduse veel lahendamata probleemidele. me tõesti soovime, et et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve võetaks vastu, me oleme valmis läbi rääkima, me oleme avatud ja me loodame, et pärast seda, kui komisjon on välja tulnud oma uue ettepanekuga ja kui eelarvemenetlus on uuesti alanud, siis me loodame, et nõukogu mõistab, et arved tuleb maksta. lõpetuseks öö, tänu parlamendi eh, järjekindlusele ja muuseas ma ka ise tegutsesin selle nimel ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes toimisid nii nagu mina, eriti tänaksin ma teist, teid ära Lama-, Lamassuur, härra Bijar ja proua Malsem. ja kõik koos meil tõesti õnnestus veenda liikmesriike selles, et paranduseelarve number viis kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, kus mobiliseeritakse solidaarsusfond äh, maavärina äh, ohvritele Itaalias summas seitsekümmend miljonit eurot, et see võetakse kiirelt vastu ja kui me täna võtsime vastu selle paranduseelarve, siis me näitasime üles solidaarsust ühe liikmesriigiga ja selle liikmesriigi kodanike. härra Mariolis ja mina paar minutit tagasi me kirjutasime alla sellele paranduseelarvele ja see raha on tõesti nüüd solidaarsussõnumiks, mis suunatakse, on mõeldud nendele inimestele, kes kõige rohkem kannatasid selles piirkonnas Emilia-Romanias ja see kindlasti abistab maavärina ohvreid ja Eh, teine küsimus, loodame, et me leiame detsembri eh, täiskogule positiivse eh, lahenduse ja saame vastu võtta paranduseelarve number kuus piisavate vahenditega ja et me seeläbi tõesti võtame vastu vastutustundelise eelarve. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et kuni siiani minu jaoks selle koja presidendina eelarvemenetlus oli midagi uut, ma õppisin väga palju ja eriti õppisin ma seda, et väga suured äh, vastuolud on ka nõukogu ettepanekute ja nõukogu liikmete vahel, et see ei puuduta võib-olla kõiki liikmesriike, aga nõukogus on mõningaid liikmesriike, kes ei ole valmis täitma neid lubadusi, mis nad on ise andnud. ja on liikmesriike, kes on nõus edasi minema puudujäägis eelarvega ja kahjuks on neid liikmesriike, kes liialt pikalt on sellist suhtumist harrastanud oma siseriiklike, oma liikmesriigi eelarve, eelarvete osas, aga meie ei saa sellise menetlusega nõustuda. suur tänu teile tähelepanu eest! nüüd annan ma sõna äh, härra Laviale, palun härra president, minister Maurojani ees, volinik, kallid kolleegid. nii nagu president Schulz siin just meile meelde tuletas, siis kolmeteistkümnendal 13 teisipäeval, siis teisipäevasel päeval sai kakskümmend üks päeva läbi, tegemist oli tähtajaga, mille jooksul ei suutnud parlament ja nõukogus jõuda üksmeelele kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves Eel,. parlamendi seisukoht on olnud algusest peale väga selge ning me oleme nii ametlikult kui ema, ebaametlikult alati veen-, veen-, öelnud seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet ei ole võimalik käsitleda enne, kui me lõpetame kõik kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aastaarved. me peame kõike analüüsima väga tähelepanelikult ning vaatama üle ka paranduseelarve number viis, täiskogul seda juba käsitleti ning nagu president ka juba mainis, aga eriti just paranduseelarve number kuus on äärmiselt oluline Need äh, eraldised, mis meil on kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, me ei saa neid käsitleda, kui kahe tuhande kaheteis-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei ole lõpetatud äramaksete tegemine. ning äh, sellisel juhul äh, saab Äh, need riskid, mis sellega kaasnevad, on kõigile teada. parlament teeb kõik endast olenevat, seda juhtuks, meie peame oma prioriteete kaitsma. mis puudutab aga makseid, siis me tahame, et kokkuleppele jõutaks sellisel moel, et me saaksime minna edasi normaalse tööga ning äh, edendada kõiki äh, Euroopa Liidu poliitikaid. ning me leiame, et on vaja investeerida kasvu, tööhõivesse ning innovatsiooni need on nõukogu prioriteedid ning parlament valis need ka oma tegevuses prioriteetideks, kui me lugesime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet. me teame, millises raskustes on liikmesriigid ning kui rasked on läbirääkimised, kuid see ei tähenda seda, et parlament ei oleks valm-, oleks valmis Euroopa Liidu kasvu eh, ohvriks andma Euroopa Liidu eh, eelarve nimel kuid ma olen äärmiselt kindel, vaadates seda, milline meil praegu on suurepärane koostöö institutsioonide vahel, et me saame eelarve osas kokkuleppele, kuid selline menetlus, ma tuletan teile meelde, on meil parlamendil ehm, kaasotsustusmenetlus ning ehm, aluslepingus on see kõik kirjas, nii et me peame võtma arvesse kõiki Euroopa Liidu ühenduse meetmeid ning austama Euroopa Liidu kodanikke, aitäh! Rubial. suur aitäh ja nüüd saab sõna Karta Rubial. Rubial. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud nõukogu. arutelus peame me mainima ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kokkulepet parlamendi nõukogu vahel. kahjuks äh, me ei saa seda mainida, sellepärast et kokkulepet ei ole olnud ja me ei ole isegi hakanud seda teemat veel arutama. Äh, kõigepealt peaks nõukogu äh, kinni maksma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tasumata arved, nagu president Schulz ütles ning ka härra Lavia. parlamendi seisukoht on väga selge ja loogiline me ei saa hakata rääkima järgmisest eelarveaastast, enne kui me ei ole käesoleva eelarveaasta asja ära lahendanud ning see aasta me näeme, et tegemist on maksmata arvetega üheksa miljardi euro ulatuses ning mis mõjutavad otseselt äh, kodanikke paljudes liikmesriikides. härra Mavrojanis, viissada töötajat Äh, minu koduriigis ei ole saanud abi globaliseerumise kohanenud äh, fondist. Äh, sama ka Itaalias, üle tuhande Austrias, tuhat Soomes, tuhat üheksasada seda kolm Taanis ja nii edasi, nii et te näete, et neid on palju. samuti Erasmuse stipendium professorid ülikoolides ei tea, kas neile makstakse tehtud töö eest ja miks seda seetõttu, et nõukogu ei suuda kokkuleppele maksmises jõuda, see on täiesti vastuvõetamatu ja see on ka põhjuseks, miks läbirääkimistega ei ole suudetud edasi jõuda ning miks me nüüd ootame, et Euroopa Komisjon teeks uue ettepaneku. komisjon teab, milline on parlamendi seisukoht. me loodame, et Teie ettepanek äh, ka läheb samas suunas kui meie soovid. me teame, et on piisavalt ruumi eelarves selleks, et eraldada rohkem vahendeid teatud programmide jaoks, on vaja tugevdada programme teadus- ja uurimistööks, seitsmendaks äh, raamprogrammiks, äh, VKE-de jaoks ning ka mobiilsust on vaja toetada noorte seas. me oleme neid põhimõtteid juba varem kaitsnud. tegelikkuses ei ole parlamendi ning nõukogu prioriteedides suuri erinevusi. ma usun, et me võime suut-, jõuda kiiresti rahuldava kokkuleppeni, keerukam on aga maksete osas jõuda kokkuleppele. kui me ei taha jällegi äh, külmutada programmi ja kui me ei taha, et meie üliõpilased tunneksid muret stipendiumite peale ning et piirkonnad ootaksid lubatud vahendeid, kui me seda kõike ei taha, siis komisjon ei pea vähendama, ei peaks vähendama oma mm, tehtud ettepanekuid, vaid peaks äh, vahendeid suurendama novembri-detsembri arveid kaks tuhat kaksteist kinni ei maksma, meil oleks seega vaja veelgi rohkem vahendeid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. pärast kahte aastat lubadusi ja kohustusi, millest pole kinni peetud nüüd eh, peab parlament jälle nõustuma ühisavaldusega, kus nõukogu lubab rohkem vahendeid, kui eh, selle eh, järgi vajadus peaks tegema. sama viga me enam teist korda ei tee, kui me oleme praegu jõudnud tupikusse eelarve küsimustes, siis seda seetõttu, et nõukogu ei ole kinni pidanud oma lubadustest. härra Mavromanis, ma loodan, et te jõuate kokkuleppeni, aga praegu on palve nõukogu väljaku poolel. suur aitäh, härra Mulder, palun. suur aitäh härra Schulz lahkus juba, aga ma usun, et oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, ta kirjeldas väga hästi seda, millega tegemist on. tihtilugu probleemiks nõukoguga äh, läbirääkimistel on see, et et nad äh, teevad järeleandmisi, aga kui tint on kuivanud, siis unustavad ka lubadused. väidavad, et parlament nõuab liiga palju ning et praegustes tingimustes kõik mõistavad, et me ei saa seda kõike ellu viia. nagu öeldud, kui kokkuleppele alla kirjutatakse ning kohustused võetakse, siis ei tohi ka üllatust üles näidata, kui arved hakkavad laekuma. nii see paraku toimib kõikjal ja ka Euroopa Parlamendis. ei ole mingit mõtet äh, väita, et me ei saa eelarvet suurendada, võttes arvesse inflatsiooni. kui mingid lubadused on antud, siis ma kardan, et tuleb ka nende eest maksta küsimus on selles, kas komisjoni äh, hinnangud on õiged või mitte, endiselt on palju valesti mõistmist äh, nende hinnangute osas. kui me usaldame liikmesriikide hinnanguid, mis selle komisjonile on edastatud, siis komisjon siis eelarvet ei peaks mitte kuue-seitsme protsendi, vaid kaks äh, võrra tõstma, vaid kaks korda rohkem. nüüd on meil vaja seda, et liikmesriikides mingi ametlik asutus kontrolliks üle ja vaataks, kas liikmesriikide poolt saadetud hinnangud, mis komisjonile saadeti, on õiged või mitte. lugupeetud president, mul on kaks minutit kõneaega, ütleb kõneleja. ja me peame samuti üle kontrollima, kas need hinnangud on õiged või mitte ja kui nad on õiged, siis kogu see vaidlus eelarve üle ei peaks niivõrd keerukas ju olema iga-aastaselt. kui te tahate vähem maksta, siis äh, eelarvet tuleb ikkagi kasutada selleks, et äh, lubadustest kinni pidada. aitäh, härra Ashford! lugupeetud president, lepitusel äh, kokkuleppe mittesaavutamine on, äh, sellest on kahju, mitte sellepärast, et see läbi ajakirjandus edastab väga negatiivse sõnumi avalikkusele, aga jäänud on ka mulje, et parlament keeldub koostööst, välja arvatud juhul, kui me muidugi rohkem raha saame. tegelikkuses aga parlamendi president, enne kui siit kojast lahkus, Äh, tõi kõik väga selgelt välja, et tegemist on äh, vaidlusega ning tagasiulatuva vaidlusega, mis puudutab äh, miljardit, üheksat miljardit eurot. pikaajaline perspektiiv, nagu härra Mulder ütles, tähendab seda, et meil on vaja paremat kontrolli kulude üle liikmesriikides ja nende hindamisele. praegu aga äh, me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve eh, külmutamisest. me ei saa eeldada, et eh, niivõrd suurte lubadustega jätkatakse, sellepärast et siin me räägime ikkagi kahekümnest miljardist lisaeurost aastateks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, kahekümnest miljardist. tegemist on eh, küsimusega, mille nõukogu peaks lahendama ning ma usun, et parlament peaks üritama positiivselt neid küsimusi lahendada nõukoguga. suur aitäh, härra Andre- äh,, proua Andreasen. lugupeetud president, ei ole saladuseks, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lepitus äh, kukkus läbi enne selle pihta hakkamist ja seda seetõttu, et komisjon tuli äh, välja nõudega üheksale miljardile eurole lisaks selleks, et selle aasta maksed äh, ära maksta. mina olen olnud skeptiline lisavajaduste osas, enamus liikmesriike ei saa lubada endale kaasrahastamist kriisi ajal me peame meeles pidama, et selle aasta veebruaris, kaks kuud pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta arvete sulgemist, eelarvevolinik ütles, et on üheteist miljardi ulatuses puudujääk tekkinud. seejärel kaks kuud hiljem, aprillis, ütles ta meile, et nüüd on äh, ühe koma viie miljardi eurone ülejääk. järg-, eelmisel nädalal ülemkogul härra Lewandowski äh, rääkis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ühe koma viie miljardi ulatuses äh, maksete assigneeringute vähendamisega. keda me nüüd siis uskuma peaksime? see kõik on vähendanud läbirääkijate usaldatavust, eriti just komisjoni oma. komisjonile ei peaks rohkem raha eraldatama äh, enne kui komisjon ei suuda välja tulla usaldusväärse informatsiooniga. ma olen seda juba aastaid rääkinud. Uh, äh, kas härra Putikov, teil on sinise kaardi küsimus, kas te nõustute? jah, palun. Äh, die verehrte Kollegin gerne fragen, wie ma tahaksin kolleegi poole pöörduda ja küsida talt kuidas ta kirjeldaks äh, võlausal-, võlgnikku, kes äh, võla kinnimaksmisel ei suuda maksta? ainus äh, kompromiss, milleni nõukogu komisjon jõudnud, oli eelmise de aasta detsembris kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas kokku lepitud summades. see, et nõukogu ütles, et antakse rohkem raha kui vaja, see tähendab seda, et viidati eelkõige just ootamatutele sündmustele, nagu näiteks äh, uputused Itaalias, aga üheksa miljardit eurot, mis on ligikaudu seitse protsenti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest, on täiesti vastuvõetamatu. see näitab seda, et ei ole äh, mingeid usaldusväärse, mingit usaldusväärset arvepidamist komisjonis härra Karega soovib samuti eh, küsimuse esitada, kas te nõustute? lugupeetud eh, proua Andreasen, kas eh, teie meelest liikmesriikide poolt komisjonile edastatud arved ei ole usaldusväärsed? ma usun, härra Garriga, et meil peaks olema tõendeid selle kohta, et projektid on käigus olnud. meil on va vaja mingeid tõendeid selle kohta, et meil raha läheb vaja. meil ei ole, ei ole võimalik, et tekib üheksa miljardi ulatuses vajadusi üleöö. hästi, liigume edasi, härra Romanis, nõukogu. suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud president, lugupeetud liikmed, volinik. me kahetseme väga, et äh, lepituskomitee, mis äh, tuli kokku pärast viimast äh, Euroopa Parlamendi täiskogu oktoobris ei suutnud jõuda kokkuleppele ühises tekstis kahe tuhande järgmiseks eelarveks talle ette nähtud tähtaja jooksul. Küprose eesistuja tegi kõik selleks, et jõuda positiivse tulemuseni eh, antud ajaraamistikus. me tegime kõvasti tööd selle nimel, et lepitada erinevaid seisukohti kuni päris viimaste tundideni. lõpuks aga pidime nõustuma sellega, et meie seisukohad olid väga erinevad ning sellest tulenevalt kahjuks ei olnud võimalik jõuda kokkuleppeni. nõukogu usub, et näitas üles suurt avatust läbirääkimiste käigus ning eriti just viimaste päevade jooksul läbitusperioodist. me suutsime edu saavutada mõneti ja meil õnnestus äh, äh, läbirääkimiste paketis äh, jõuda kokkuleppele viiendas paketis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves ning siin on juttu kuuest koma seitsmekümnest miljonist eurost Itaalia toetuseks. kahjuks aga hoolimata neist edusammudest ei õnnestunud jõuda piisava paindlikkuseni ning meil ei õnnestunud jõuda lõpliku kokkuleppeni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas. meie mandaadiks oli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta kokkuleppele jõuda. kahjuks aga ei olnud võimalik Äh, seda kokkulepet saavutada enne, äh, kui kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuuendas eelarve eelnõus ei jõuta kokkuleppele ning see puudutas siis üheksandat miljardit, üheksat miljardit eurot maksete äh, signeeringutes selleks aastaks. parlamendil on õigus, Erasmus käib siia alla ning me me mõistame, kui kiireloomuline see küsimus on. nõukogu oli ja on endiselt valmis kõiki neid küsimusi arutama eelarvepaketist ning samuti soovime me kinni pidada oma maksekohustustest, aga me oleme veendunud, et neid küsimusi ei saa üksteisest isoleeritult arutada, kui me soovime jõuda tasakaalustatud lahenduseni, millega kõik osapooled saaksid nõustuda ning see oligi erinevuseks meie seisukohtades. me leiame, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuuenda eelarveprojekti ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve vahel on seos olemas, sellepärast et tegemist on samade Euroopa Liidu programmide ja tegevuste jätkamusega. seega tuleks rahastada neid programme ka samade vahendite abil, kuhu panustavad liikmesriigid. samas tuleb Äh, ikkagi meeles pidada sellest, seda, et me igati peame kinni Euroopa Parlamendi õigustest eh, ning eelarvemenetluse reeglitest. nüüd on ainult mõni nädal veel jäänud enne aasta lõppu. muidugi ootame me uut eelarveprojekti komisjonilt eh, ja kindlasti eh, sisaldab see ka neid edusamme, mis me oleme suutnud saavutada ning eh, kajastab erinevaid seisukohti. ma oleks eelistanud täna olla teistsuguses olukorras, kui me oleme, aga ma siiski olen lootusrikas ja usun, et suudame lühikese ajaga, mis on jäänud, jõuda kokkuleppele. Küprose eesistuja teeb kõik selleks, et kiirelt edasi liikuda uue eh, eelarveprojekti alusel. me loodame ka Euroopa Parlamendi heale tahtele eh, pidada konstruktiivset dialoogi selleks, et me suudaksime heaks kiita aasta alguseks Euroopa Liidu eelarve. lugupeetud president ja liikmed, ma olen veendunud, et meie eh, meie usaldusväärsus on äh, mängus ja ma usun, et me siiski suudame raskustest üle saada ja jõuda kompromissile. Küprose eesistuja ja mina isiklikult äh, anname endast kõik selleks, et positiivsete tulemusteni jõuda, suur aitäh! suur aitäh ja proua Hedegaard komisjonist. suur aitäh. lugupeetud president, ma tahaksin esmalt teavitada parlamendi sellest, et kahjuks härra Levanovski eh, eh, pidi minema Brüsselisse kiireloomuliseks eh, mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamiseks, tal on väga kiire praegu, nii et seetõttu olen mina siin komisjoni nimel esmalt vastamaks sellele, mis ütle, mida ütles president oma sissejuhatavas kõnes ning äh, äh, ta tervitas viienda eelarveprojekti heakskiitmist, millega äh, Emilia Romagna sai vahendeid. siin te näete, mida on võimalik teha Euroopa Liidu eelarvest ja Euroopa Liidu vahenditega, kui seda vaja on, aga komisjon kahetsestab, et ei ole kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves kokkuleppele jõutud tähtaja, antud tähtaja jooksul. me oleme veendunud aga, et siiski on veel võimalik leida lahendus valmis enne aasta lõppu. järgnevatel päevadel komisjon mm, koostab uue äh, eelarveprojekt vastavalt artikli kolmsada neliteist aluslepingust ning mm, peab ütlema, et lepituskomitee juba teatud edusamme saavutas, töötas välja teatud aspektid, mille osas on võimalik kompromissi saavutada kahe tuhande kolmeteistkümne aasta eelarves. me arvestame sellega uue eelarveprojekti koostamisel. me loodame sel viisil äh, kasutada ära kõiki meile jäänud võimalusi selleks, et parlamendi nõukogu jõuaksid kokkuleppele enne aasta lõppu ning äh, et seetõttu ei mis puudutab äh, lisamakse äh, kohustusi aastaks kaks tuhat kaksteist, äh, siis me kõik teame, millised on praegu need majanduslikud raskused, millega Euroopa silmitsi seisab ning teame ka, millised on kärpemeetmed, aga siiski. Euroopa Liidu kohustus on kinni pidada oma õiguslikest kohustustest, mis tulenevad selle eelneva eelarve makse kohustustest üldiselt ikkagi arved tuleb kinni maksma, maksta, nagu proua Andresson ütles, tegemist on tegelike maksetega, tegemist ei ole hinnangutega, tegemist on äh, ka usaldus, meie usaldusväärsusega mõistlik lahendus tuleb leida kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maksete kohta praegu, kui me tahame usaldusväärseks jääda. sellepärast, et kohalikud regionaalsed võimud on vahendeid eraldanud, ootavad neid vahendeid VKE-d, ootavad neid vahendeid üliõpilased, Erasmuse programmist kasusaajad, teadlased. komisjon e, ütleb, et on vaja e, makseid e, sooritada selleks, et jätkata jätkata äh, alustatud tööga. tuleksin nüüd tagasi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve juurde ja selle juurde, mis edasi saab. komisjon teeb kõik selleks, et uus eelarveprojekt koostada, mis oleks äh, tugevaks aluseks nõukogu parlamendi vahelisele kokkuleppele. me jätkame äh, tööga selle nimel, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve mm, kiirelt heaks kiidetakse. sarnane olukord tekkis juba kahe tuhande kümnendal aastal, kui tegemist oli esimese eelarvega vastavalt Lissaboni lepingule. pärast lepituskomitee läbikukkumist kõik institutsioonid töötasid koos väga konstruktiivselt äh, ja see võimaldas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve õigeaegselt heaks kiita. ja tahaksin lõpetuseks veel ütelda, lugupeetud president mainiksin mõningaid tagajärgi, eh, mis tekivad siis, kui me nii kaugele ei jõua. ja ma usun, et me ei peaks alahindama seda, mõningad näited. Eh, võtmeprogrammide tegevuste elluviimine hilineb, see mõjutab otseselt kasusaajaid, see tähendab seda, et muuhulgas tagasimaksed eh, otseabi osas äh, põllumajanduses jäävad tegemata, see tähendab, et me räägime seitsmekümne viiest kaheksakümnest protsendist jaanuari-veebruarikuus. samuti ei ole võimalik ära kasutada eriinstrumente nagu Euroopa Liidu solidaarsusfond, globaliseerumisega kohanemise fond või kiireloomulise abi reservi. veel, mõningad regulatiivsed asutused, mis on äh, loomisel äh, Äh, satuvad tõsistesse raskustesse oma töö alustamisel, näiteks äh, IT-agentuur äh, siseasjades, sellepärast et tema peaks oma tööga alustama lähipäevade jooksul. ja ma tean, et Euroopa Parlament ja Küprose eesistuja on teadlikud neist ohtudest ning et mõlemad on valmis tihedat koostööd tegema järgnevatel nädalatel selleks, et jõuda tugeva kokkuleppeni enne aasta lõppu ma väljendan komisjoni siirast äh, lootust, et kompromisse leitakse ning et me suudame äh, siin kojas detsembris äh, jõuda lõpliku kokkuleppeni, nii et me saaksime toetada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet, mis kajastab ka meie soovi leida lahendust majanduskasvu taastamiseks. see oleks kõige paremaks signaaliks rasketel aegadel Euroopa Liidu kodanikele suur tänu, härra Lamassuur. suur tänu, härra president, härra nõukogu president, proua volinik äh, eelarve osas parlament on näidnud, näidanud üles, et ta on realist ja vastutustundeline. kaks aastat järjest äh, kvali-, enamus äh, parlamendist on nõu, nõustunud nõukogu poolt pakutavaga ilma ühtegi eurot äh, lisamata ja äh, parlament on jälginud, et järgitaks ka tema poliitilisi prioriteete, mis on samad tegelikult, mis Euroopa Ülemkogul öeldud ja Agenda kakskümmend kakskümmend ja majanduskasvu pakt. ja seesama vastutustundelisus juhib meid ka täna, nii nagu president Schulz ütles ja me ei saa arutada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet, kui me ei ole taganud maksete teostamise kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mitte ükski äh, kahekümne seitsmest ministrist ei ole vai-, äh, vaidlustanud seda summat, üheksa miljardit eurot. aga samas ei taheta kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ära maksta nende programmide eest, mis on kahetei-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eh, ellu viidud ja see on Äh, vastuolus äh, rahandusmäärusega ja sellest rääkis ka president Schulz, äh, kui ta rääkis paranduseelarvetest. ja see suhtumine on vastuolus ka lepingu endaga, eelarve peab olema tasakaalustatud, see tähendab seda, et tuleb tagada öö, tema tasakaal, aga ka tasakaal tema täitmises ja me ei saa leppida puudu, puudujäägiga, mis on üheksa miljardit eurot ja see mõjutaks otseselt ka mm, meie usaldusväärsust ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve tagasilükkamine tuletab meelde mõningatele pea, pealinnadele seda, mis nad on ära unustanud. et mit-, et ükskõik milliste perio-, per-, perioodi üle nad läbirääkimisi peavad, kas ühe või seitsme aasta üle, aga ilma parlamendi heakskiiduta ei ole miski äh, võimalik. ja me loodame, et nüüd komisjon va-, äh, valmistab ette uue teksti, milles võetakse arvesse meie läbirääkimisi ja me usaldame Küprost eesistujana, kes on esiti aktiivne olnud omapoolsete algatustega väljatulemisel, aitäh! suur tänu, härra Poon! palun, härra Voon. aitäh, president ma käisin lepitusmenetluse äh, juures seal koosolekul kui äh, koordinaatorina, äh, raportöörina, kuid me ei jõudnud lähedalegi meie mandaadi läbirääkimisega, paranduseelarve number kuus osas ega ka viienda osas määranduse eelarve number viis võeti lõpuks vastu, parlamendi jaoks oli tegemist äh, moraalse küsimusega, mitte finantsküsimusega, nii et me olime sellega nõus, kuid ma olen samas äh, pettunud, et äh, paranduseelarve number kuus osas me kokkuleppele jõudnud äh, ning äh, need tingimused ei täidetud, ma olen väga mures tulevikuprojektide ja programmide pärast, äh, kuid ma loodan, et nõu, ülemkogus jõutakse kokkuleppele nendes küsimustes, sellepärast et ähm, see küsimus tuleb ära lahendada ning mingem nüüd tagasi parlamendi teiste osade eelarve juurde me oleme järgmisel aastal oma kasvu piiranud ühe koma üheksa protsendini ning teinud seda väga mitmetes rubriikides ning Horvaatiaga kaasnevad meil lisakulud. nii et järgmisel aastal parlamendi eelarve tõus on tegelikult ainult null koma kuus protsenti, võttes arvesse Horvaatia liitumist. siin on teisigi rubriike, kus on küsimused lahtised siiamaani veel ning nõukogu tahab veel, et järgmise aasta kõikide institutsioonide puhul eelarvet külmutatakse, siis meie oleme selle vastu, meie arvate, et me peaksime mõningate institutsioonide puhul ikkagi tõstma eelarvet ning äh, on siin veelgi lahtiseid küsimusi, et see on siis äh, ühe koma seitsme protsendiline palkade tõus äh, ähm, Euroopa Kohtule, parlament leiab, et see on väga ettevaatlik lähenemine see, see ühe koma seitsme protsendiline tõus, jätta see reservi, see ähm, olukord võiks veelgi hullem ol-, see võiks veelgi hullem olla, sellepärast et muidu võime asjadega tagasi minna aastani kaks tuhat seitse. me peaksime tegema möönduse ja ütelda, et üks, ühe koma seitse protsendiline tõus peaks jääma reservi ning see oleks meist väga mõistlik ja ettevaatlik samm. härra Alvarot ei ole siin, seega me läheme härra Morganti juurde. härra Tänakilt on sinise kaardi küsimus. härra Von, kas te võtate selle sinise kaardi küsimuse vastu? Teil on härra Tannakilt sinise kaardi küsimus. härra Voon, ma hindan teid väga, me sageli tuleme parlamenti koos tööle ühes autos, kuidas te õigustate seda, et praeguses majanduslikus situatsioonis, eriti just Ühendkuningriigis, kus me oleme palgad külmutanud ning inimesed on koondatud avalikus sektoris, see, mis on seotud eelarvelõigetega, kärbetega, aga Euroopa Parlamendis on siis, räägitakse ühe koma üheksa protsendilisest tõusust, me ju peaksime samuti rääkima palkade külmutamisest. härra Voon. aitäh, president, ma ei rääkinud siin ühe koma seitsme protsendilisest tõusust, vaid ma rääkisin seda, et Euroopa Kohus ähm, kindlasti jääb äh, palkade tõusu juurde ning me peame selle ühe koma seitsme protsendilise tõusu kinni maksma, kas me tahame seda või mitte. nii et seega oleks parlamendi poolt väga mõistlik panna see osa reservi ning ka teised kulutused võib-olla reservi panemine oleks väga mõistlik meie poolt. aitäh, läheme nüüd edasi, härra Mor-, Morganti, palun. aitäh, president lepituskomitee läbikukkumine näitas meile Euroopa probleeme, Euroopa ei seisa enam jalul. Emilia-Romagnale eri, erial-, eraldatud rahade küsimus oli väga piinlik küsimus. tundub, et ka edaspidi toimub kõik samamoodi liikmesriigid ei oska kuulata Euroopa Komisjoni ning see näitab, et Euroopa ei suuda usaldust eda-, alal hoida me peame kinni pidama nendest kulukohustustest, mis meil on, sest paika on pandud kindlad programmid, nagu näiteks Erasmus ning äh, sellel programmil peab olema piisavalt raha, et edasi minna. ning me peame tulevikus olema palju pragmaatilisemad ning vähem ideoloogilised, me peame endale panema paika kindlad prioriteedid ning neid järgima. mina arvan, et äh, praegusel hetkel ei usu mitte keegi enam Euroopa Liitu, alates liikmesriikidest, äh, kes enam ei taha endale kohustusi võtta. aitäh, nüüd on vaba mikrofoni voor. proua Pasescu kõigepealt. suur tänu, härra president, tõsiasi, et läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas läbi kukkusid, on väga kahetsusväärne. kahe institutsiooni seisukohta, seisukohtade erinevused olid liialt suured selleks, et oleks võimalik kompromissile jõuda. aga samas on vaja leida lahendus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maksete kattuvate äh, puudujäägi osas ja kui seda ei leita, siis võivad ohtu sattuda Euroopa Liidu järgmise aasta poliitikad. mina omakorda toetan seda, et maksed liikmesriikidele selles osas, mis puudutavad juba lubatud makseid, need peavad saama tehtud, see puudutab näiteks Erasmust ja kui kahe tuhande kaheteistkümnenda äh, aasta eelarvet ei täiendata, siis on veel teisigi programme, mis võivad ohtu sattuda. maaelu areng, ühtekuuluvusfond ja teadusuuringute seitsmes raamprogramm näiteks. Parlament Europejski stoi na staży, na straży zobowiązań Euroopa Parlament peab eelarvekohustusi Euroopa Liidus äh, äh, edasi viima ning seega me ei saa olla nõus sellega, et me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest, kui meil ei ole piisavalt vahendeid äh, oma praeguste kohustuste täitmiseks me peame lisaeelarve, lisaparanduseelarve vastu võtma selleks, et leida üheksa miljardit. see on kõikide liikmesriikide huvides, sellepärast et kõik need rahad lähevad tagasi liikmesriikidena hüvitistena ning kulude katmise, kulude katmise näol ühtekuuluvusfondidest nii selle teadlastele ning nendele agentuuridele, kes tegelevad ka Erasmuse programmiga see, et meil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olid puudujäägid, ähm, ei võimalda meil edasi minna kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega, kuid öelgem seda selgelt välja, ilma lisasummadeta liikmesriikidelt on Euroopa Liidu usaldusväärsus, väärsus ohus ning äh, me võime hakata nüüd äh, mm, karistusi ähm, sisse nõudma austatud president, Euroopa Liidul on vaja eelarvet, mis eh, tagaks Euroopa Liidu majanduskasvu ja aitaks vähendada noorsoo tööpuudust kogu Euroopa Liidus. Eh, soomlased, eh, soomlastelt nõutakse kolmkümmend viis senti päevas sellesse eelarvesse. Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et juuritaks välja igasugused väärkasutused ja väga tähtis on see sõnum, mille me kodanikele saadame. ja see ei ole lihtne sõnum, see ei ole mitte mingi kergekaaluline sõnum ja see sõnum on järgmine. liikmesriikide öö, käitumine eelarvemenetluses on vastu, vastu, vastutustundetu. väga tähtis on see, et meie, meie raha eest hoolitsetakse hästi ja kui jätkatakse samal viisil, siis sel moel lõhutakse kogu Euroopa Liidu vundamenti. ja väga tähtis on see, et me kõik koos ehitaksime üles ja arendaksime seda osa maailmast, mis meile on usaldatud, selles on praegu küsimus, aitäh. härra Rubik, palun. aitäh, härra president me oleme endale võtnud kohustuse mõningad programmid läbi viima, viia, me oleme neid äh, rakendatud ning me peame nüüd äh, maksma tõesti, ähm, see on ilmselge. kui me praegu kahe tuhande kaheteistkümne aasta eelarves äh, ei, ei äh, pea, ei pea äh, selgelt, selgelt neid asjad lahus, kaks tuhat kaksteist ning kaks tuhat kolmteist eelarve, äh, siis võivad tagajärjed olla väga tõsised. ning kui me võtame lisaeelarve, eelarve vastu, siis me jah, me saame maksed ära teha, kuid kui selleks peab olema kõikide institutsioonide nõusolek Äh, äärmiselt oluline on see, et me näitame Euroopa Liidu kodanikul, kodanikele, et Euroopa Liidu programmid on andnud meile lisandväärtust, eriti just praeguses majanduskriisis, kus riiklikel tasanditel on eelarve puudujäägid. ning praegusel hetkel me peaksime jõudma positiivse tulemuseni, me peame kokkuleppele jõudma, eriti nende programmide osas, mis loovad uusi tööhõivet ning majanduskasvu, aitäh! proua Holmajärv, palun aitäh, president. ennekõike tahaksin ma olen nõus oma eelnevate kolleegidega, kes ütlesid, et need arved, mis meil on esitatud, peavad äh, olema makstud. Need võivad, äh, äh, muidu me võime saada trahvid endale kaela ning koorem Euroopa Liidu kodanikele suureneb seega eh, on äärmiselt oluline nendes asjades lahenduseni jõuda, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on probleem see, et kui meil on maksete arv, eelarve väga madal või maksete välja, väljamaksmine väga madal, siis meil on ka järgnevatel aastatel suurem koormus ning kõik see kumuleerub ning eh, seega meil on ka järgnevatel aastatel probleeme arvete eh, kinnimaksmisega kui me paneme paika mitmeaastase ähm, finantsraamistiku, siis me peaksime üle vaatama, millised kohustused meil edaspidi on, kuid me praegu ei tohiks kahtluse alla seada meie mineviku kohustusi, kuid ma tahaksin tänada Küprose eesistujat nende läbirääkimiste läbiviimisel. nüüd siis äh, proua volinik, äh, proua Hedegaard, palun aitäh, ma teen väga lühidalt, nagu juba öeldud, siis selle nädala lõpuks tuleb komisjon välja uue eelarveettepanekuga, võttes arvesse kõike seda, mis me oleme kuulnud nii nõukogult kui ka Euroopa Parlamendilt. me teame, et aeg on siin väga oluline küsimus ning meie arvates on komisjonis seisukoht on selline, et kui meil on poliitiline tahtmine, siis meil on võimalik eelarvet paika panna kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. me saime ka praeguse arutelu põhjal teada, et kui me eelarvet vastu ei võta, siis seda kindlasti meie kodanikud meilt ei, ei oota või see ei ole hea mitte kellelegi, seega me töötame väga tõsiselt selleks, et järgnevatel nädalatel kokkuleppele jõuda ning äh, asju lahendada, aitäh! härra Mavrojanis nõukogu poolt, palun. aitäh, härra president. ma tahaksin tänada teid julgustamise eest ning ka selle arvamuste vaha, vahetuste eest. me kõik tahaksime, et et äh, kõik oleksime tahtnud, et lepitusperioodi lõpuks oleksime me lahendusele jõudnud, äh, et me ei peaks hiljem selle juurde tagasi tulla, kuid nüüd me üritame jõuda selle aasta lõpuks positiivse tulemuseni. ja tõepoolest, äh, lepituskomitee või lepitusmenetluse lõpuks oli meil lahendus mitte alla anda ning äh, anda endast äh, maksimaalne, et jõuda tulemuseni. Äh, seega ma tahaksin presidendile väljendada oma ähm, head meelt ning oma tunnustust Euroopa Parlamendi liikmetele ning samuti ka tänada härra Lamassuuri, kes on väga head koostöövalmidust välja näidanud praegune lepitusmenetlus leiab aset väga keerulises olukorras ning seetõttu me peaksime eriliselt tegema jõupingutusi igalt poolt, kui me tahame jõuda tulemuseni ning saada realistlik eelarve aastaks kaks tuhat kolmteist mina isiklikult ning härra Rõmpõi, mm, te anname endast kõik, et jõuda selle aasta lõpuks positiivse äh, tulemuseni ning äh, me loodame, et traditsiooniliselt komisjon äh, annab ka oma baas, panuse ning härra Levantov-, Levandovski koostab uue parandus, uue eelarve, mis hõlbustab meie edasisi arutelusid ning ma tahaksin teid tänada tähelepanu eest ning äh, mõistmise eest, aitäh! aitäh, ma tänan ka volinikku ning kõiki kolleege selle arutelu eest. nüüd aga läheme edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde, see on suuliselt vastatav küsimus Doha kliimamuutuste konverentsi kohta